sest tavaliselt on nad pigem igavad, nii et mul on hea meel, et aitasite meil sellise elava arutelu maha pidada, soovin teile ilusat